avaldada selle noore politseiniku emale, kes eile tegi väga julge avalduse ja ütles, et rahuprotsess peab Iirimaal jätkuma. suur tänu, kallid kolleegid. Läheme edasi, härra Ernst äh, Strasser on esitanud avalduse loobumaks oma parlamendisaadiku kohast äh, Euroopa Parlamendis äh, alates kahekümne neljandast märtsist kaks tuhat üksteist vastavalt päeva, kodukorra artiklile neli lõigetele üks ja kolm võtame me selle soovi teadmiseks ning kuulutame välja siis vaba koha parlamendis. proua Hella Ranner on samuti loobunud oma kohast Euroopa Parlamendis, seda alates esimesest aprillist kaks tuhat üksteist, vastavalt kodukorra artiklile neli lõigetele üks ja kolm võtab parlament selle sammu teatavaks ning kuulutab välja siis vaba koha. seda siis alates esimesest aprillist. Austria vastavad ametkonnad on mul teavitanud sellest, et härra Ernst Strasseri, Strasseri vahetab välja härra Hubert Birker alates kolmekümne esimesest märtsist kaks tuhat üksteist, lubage mul siinkohal eh, tervitada uut kolleegi kojas ja tuleksin teile meelde, et vastavalt kodukorra artiklile kolm lõige kaks selle hetkeni, kuni on äh, uue äh, saadiku volitused kinnitatud või kui on esitatud kaebus ja need on äh, lahendatud, võib härra Birker asuda oma kohale Euroopa Parlamendis ja talle laienevad kõik Euroopa Parlamendi saadiku õigused. kas härra Birker on ka kojas? tere tulemast, härra Birker! suur tänu, ütleb härra Birker uh, pan, pan Madlener. härra Madlener on äh, palunud äh, sõna. on teil kodukorraalane punkt? jah, see on point of order um.... jah, minu sõnavõtt puudutab kodukorda härra Strasser ja kõik teised, kes parlamendist on lahkunud äh, tegu, tegelesid korruptsiooniga, kas võib-olla oleks võimalik, et äh, me ei maksaks neile ka päevarahasid, kui keegi võtab vastu altkäemaksu, siis tuleks teda siiski karistada, kas tõesti jätkatakse päevarahade maksmist, mõelge selle peale. Äh, proszę pana, kolleeg Madlener, suur tänu selle märkuse eest, tegeleme asjaga ja suur tänu, et kojas tõstatasite. ausalt öeldes ma ei olnud valmis selles, selliseks küsimusega, seega mul vastust teile praegu ei ole, härra Madlener. härra Massip on palunud kodukorraliseks punktiks sõna. jah, härra president Te rääkisite meie kõigi nimel, kui äh, viitasite Ameerika Ühendriikidele äh, ja kutsusite üles Ameerika Ühendriikide kohtuinstantse muutma äh, kohtulahendit ja muutma siis karistus ühe kodaniku puhul surmanuhtlusest eluaegseks vangistuseks, kuid see ei tähenda ju ometigi seda, et meile üldse meeldib selline eluaegne vangistus, tegemist peaks olema proportsionaalsema karistusega. suur tänu, ütleb härra president. tegemist on küsimusega, mis on ära teeninud eraldi debati, praegu ei ole võimalik niisama siin selliseid otsuseid langetada. Läheme aga edasi Austria